ja me läheme kohe esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liidu ja liikmesriikide meetmete kohta Süüria konflikti tõttu äh, tekkinud põgenikega tegelemiseks ja kõigepealt saab sõna härra Leskevitšus nõukogu nimel, palun härra minister, teil on sõna, palun. tere hommikust, president, lugupeetud rahvasaadikud, viimaste aastate jooksul oleme näinud väga traagilisi sündmusi Süüria konflikti tõttu ja see septembris nägime, et on üle kahe miljoni Süüria põgeniku, üle poole neist on lapsed, veerand nendest on naised. põgenike arv Süüriast on tõusnud ka viimase kuu jooksul, neid on üle kahe koma kahe miljoni. tegemist on šokeeriva reaalsusega nende inimeste jaoks, kelle maailma valitseb vägivald ka nõukogu leiab, et tegemist on suure väljakutsega Süüria naaberriikidele. ÜRO hindab, et selle aasta lõpuks võib põgenike arv tõusta kolme koma viie miljonini. viimastel kuudel on väga palju tõusnud Süüria äh, kodanike arv Äh, kes on üritanud tulla Euroopa Liitu. nõukogu tegeleb selle kriisiga ja teab, et äh, põgenikevoolu tõttu on äh, tõusnud surve liikmesriikidele. seda küsimust arutati eile siseministrite nõukogus ja seal kinnitati Euroopa Liidu kohustust anda abi liikmesriikidele ja äh, räägiti ka komisjoni äh, visiitidesse liikmesriikidele selleks, et uurida olukorda koha peal. me oleme teadlikud äh, sellest probleemist ja koormast, mis langeb valitsustele, seda ka Liibanonis, Iraagis ja Türgis ja sellepärast kutsume me üles äh, Süüria naaberriike oma piire avama nende jaoks, kes on kaotanud kõik. me palume, et riigid jätkaksid seda tegevust ja teiselt poolt saame me ka aru, et ka rahvusvaheline üldsus peab kandma koormat ja pakkuma abi nendele, kes nii heldekäeliselt on aidanud põgenikke Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, peavad andma abi selleks, et võidelda Süüria kriisi tulemuste vastu. peaaegu kõik liikmesriigid on valmis aitama äh, leevendamaks Süüria kodanike kannatusi ja seda hoolimata raskest majanduslikust olukorrast ja ka sellest, et eelarveid tuleb kärpida viisteist miljardit äh, on praegu juba antud äh, humanitaarabi ja üle äh, saja miljoni on leitud veel ka Euroopa Liidu fondidest kokku on liikmesriigid andnud üle ühe koma üheksakümne kuue miljardi euro abi peale selle on otsustatud, et tuleb tegevust koondada, tuleb äh, säilitada ülevaade sellest, millist abi antakse äh, selleks, et tagada mm, selge aruandlus ka Euroopa Liidu kodanike suhtes. meil tuleb äh, humanitaarabi andmist suurendada selleks, et vastata ähm, arenev, arengutele koha peal. Euroopa Liidu eesmärgiks ei ole mitte ainult aidata põgenikke, vaid toetada ka riike ja kogukondi sealses piirkonnas, mida põgenike äh, vool mõjutab. Euroopa Komisjon on äh, välja töötanud piirkondliku kaitseprogrammi koostöös äh, partneritega kohapeal selleks, et võidelda kesk- ja pikaajaliselt sealsete väljakutsete vastu. nõukogu tervitab selle programmi väljatöötamist ja kutsub komisjoni üles jätkama seda väga tähtsat tööd Süüria kodanikud vajavad äh, kaitset ja Euroopa Liidu tasandil mõeldakse välja praegu meetmeid neid kodanikke aitamaks ja siin võiks kasutada Euroopa Põgenikefondi vahendeid. kõikidesse otsustesse kaasatakse ka Nõukogu Euroopa Parlament. president, komisjon, lugupeetud äh, rahvasaadikud, me keskendume täna hommikul ühele küsimusele, põgenikele, kuid me peaksime mõtlema ka kõige tähtsama eesmärgi peale, meil tuleb lõpetada vägivald ja hoolitseda selle eest, et Süürias toimuks demokraatlik pööre, vägivallatu pööre. meil on vaja anda abi selleks, et äh, aidata lepitada konflikti osapooli. kõrge esindaja tervitas äh, ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni Süüria osas selleks, et anda selge ühesõnaline vastus rahvusvahelise üldsuse tasandil Süüriale otsus äh, hävitada keemiarelvad äh, Süürias äh, on väga tähtis, samamoodi nagu ka otsus teha lõpp üleüldse massihävitusrelvade kasutamisele. väga tähtis on, et kuritegude eest vastutajad ka vastutusele võetaks. Euroopa Liit on veel kord toonitanud, et äh, kavatseb äh, viia läbi kõik need meetmed, äh, mis on kirjas resolutsioonides ja peale selle oleme me ka tihedalt tegemas koostööd OECD-ga selles küsimuses. meil tuleb ära kasutada praegust ajahetke me jätkasime rahvusvahelisel tasandil koostööd vanade partneritega Venemaaga, USA-ga, ÜRO-ga ka ja ka araabia riikidega selleks, et me annaksime selge rahvusvahelise vastuse. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis on väga selgelt välja toodud Genfi äh, kokkulepe, millele jõuti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta suvel. härra president, lugupeetud rahvasaadikud, viimase kahe aasta jooksul on Süüria konflikt muutunud veresaunaks. tapetakse süütuid ähm, Süüria kodanikke. meil tuleb anda abi süütutele kodanikele, see vajadus on suurem kui kunagi, see abivajadus on suurem kui kunagi varem ja Euroopa Liidu liikmesriigid on andnud oma sõna aitamaks ja meil tuleb jätkata oma tööd ka tulevikus humanitaarabi äh, Äh, rahastamise suunas. ja me teame, e, et ka eesistuja mängib siin suurt rolli. jällegi on näha, et parlament on vägagi tähelepanelikult jälginud olukorda Süürias ja te on teadlik sellest, et e, et Süüria konflikt võib edasi liikuda naaberriikidesse me teame, et meil on võimalik kõige tõhusamalt äh, tegutseda siis, kui me koordineerime äh, üksteise meetmeid, kasutame ära kõige paremaid kogemusi Euroopa Liidu tasandil, Euroopa Liidu institutsioonide tasandil ja kuulame ära ka kõik liikmesriigid, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, komisjoni avaldus, selle teeb volinik Barnier, palun! aitäh, härra president! aitäh ka Euroopa Parlamendi liikmetele, et tõite päevakorda selle tõsise ja ka isegi traagilise teema. kolleeg Cecilia Malmström on praegu Lampeduusas koos komisjoni presidendi härra Barrosoga ja räägib seal ka meie nimel ja mina siis võtan sõna täna komisjoni eh, nimel. ja tahaksin komisjoni eh, nimel avaldada meiegi kaastunnet ning solidaarsust kõikide ohvrite, nende perekondadega pärast seda hiljutist Lampeduusa tragöödiat mõni päev tagasi teame, et paljud nendest ohvritest, need mehed, naised ja lapsed äh, põgenesid äh, äh, konfliktide eest, ohu eest. ja kui me nüüd räägime Ameerika Ühendriikide ning USA vahelisest kokkuleppest keemiliste relvade hävitamisest ÜRO raames see on muutnud vähem tõenäoliseks sõjalise sekkumise, nii nagu USA ja tema liitlased selle välja kuulutasid, kuid see ei tähenda seda, et Süürias olukord oleks stabiliseerumas, vastupidi, me näeme, et sõjalised operatsioonid kohapeal jätkuvad. Euroopa Liit oma kõrge esindaja komisjoni asepresidendi Käti Ashtoni sõnade läbi on alati toonitanud, et meil on vaja poliitilist lahendust, mis oleks ainsaks äh, teeks äh, selle sõja lõpetamisele ja kindlasti oleks vaja ka Julgeolekunõukogu otsust tegutsemiseks selleks, et konflikt lõpetada. Euroopa Liit on pidevalt äh, to-, öö, kinnitanud enda kättesaadavust ning enda valmidust selle äh, kriisi lahendamiseks. me oleme pidevalt äh, kontaktis äh, ka erinevate rahvusvaheliste ametitega. ja nagu ütles ka Käti Ashton, me oleme praegu ka tähtsal ristteel. rahvusvaheline kogukond peab tegema koostööd, teeme koostööd kõigi partneritega, USA-ga, Venemaaga, Araabia riikidega, ÜRO-ga selleks, et leida rahvusvahelise kogukonna poliitiline äh, lahendus, mis oleks üksmeelne. Äh, Genfi äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kokkuleppest peaks kinni pidama kindlasti nagu ütles äh, selgelt ka härra Leškevitšus, äh, Süüria näol on tegemist ühe kõige suurema rahvusvahelise kriisiga. me näeme, et äh, kolmandik elanikkonnast on põgenikud. väga paljud neist on registreeritud ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti puhul Nad on liikunud kolmandatesse riikidesse, Liibanoni, äh, Egiptusesse äh, ja teistesse naaberriikidesse. Nende riikide elanikkonna solidaarsus põgenikega on olnud märkimisväärne ÜRO pagulaste ülemvolinik leiab, et aasta lõpuks Süüria pagulaste arv regioonis naaberriikides ulatub kolme või kolme poole miljoni põgenikuni. Euroopa Liit peaks olema rahvusvahelise abi esirinnas, aitama neid põgenikke kolm miljonit eurot on juba eraldatud äh, ka parlamendi nõusolekul selleks, et humanitaarabitegevusi toetada. Euroopa äh, Liit on esimeseks äh, või kõige suuremaks annetajaks selles humanitaarkriisis mm, pool sellest humanitaarabist on suunatud just naaberriikidele, Süüria naaberriikidele ja ülejäänu siis nelikümmend neli protsenti on suunatud Süüriasse erinevate ühenduste kaudu. Liibanon ja Jordaania on samuti öelnud, et nende võimed, võimalused on jõudnud Äh, on ammendumas. ja me peame tegema kõik selleks, et äh, saaksid põgenikud nendes naaberriikides humanitaarabi ja ka piisavat juriidilist toetust. ja kui räägime siin lühi- ja keskpika perspektiivi ja äh, toetusprogrammidest, siis neid, need et äh, oleme välja to-, äh, töötamas koos rahvusvaheliste partneritega ja need solidaarsuses, solidaarsusel põhinevad äh, programmid peaksid olema suunatud nii Süüriale kui ka naaberriikidele ja kõigile teistele riikidele, kes Süüria põgenikke vastu võtavad ja nüüd <clears throat> Antonio Guterres, ÜRO pagulaste ülemvolinik, äh, on rääkinud äh, ka Euroopasse äh, vastu võetud Süüria põgenikest, Saksamaa, Austria, Ungari, Luksemburg, Rootsi, Holland, Iirimaa on otsustanud eraldada teatud arvu kohti või siis äh, humanitaarabi Süüria põgenikele. ja tahaksin tänada liikmesriike solidaarsuse eest, et äh, on antud selline panus meie kollektiivsesse jõupingutusse ja tahaksin üles kutsuda ka teisi liikmesriike seda eeskuju järgima umbes viiskümmend tuhat äh, süürlast on Euroopas rahvusvahelist kaitset taotlenud enamus nendest taotlustest esitati äh, Rootsis ja Saksamaal. me näeme ka, et äh, Süüria põgenikud kasutavad erinevaid viise Euroopasse jõudmiseks äh, maismaa kaudu, läbi Türgi, Bulgaaria, Kreeka või siis Lääne-Balkanite kaudu, ka mereteel Türgi ning Egiptuse vahel ja näeme et püütakse ka, näeme Lampeduusa tragöödia näol, et püütakse ka pikemaid vahemaid mere kaudu läbida, et jõuda näiteks Itaaliasse. Lampeduusa tragöödia mõned päevad tagasi näitas meile mitut väga tõsist asja näeme, milline oli äh, kohaliku omavalitsuse ning Lampeduusa elanike suhtumine, nende solidaarsus põgenitega, täname neid selle eest. ja äh, samuti peame konstateerima seda, millist on kuritegelike võrgustike tegevus äh, ja näeme ka solidaarsust liikmesriikide hulgas nende võrgustike vastu võitlemisel, seda pakkus välja sise- ning justiitsasjade nõukogul eile kolleeg Cecilia Malmström. kindlasti ei ole põgenike arv Euroopas võrreldav ähm, põgenike arvuga Süüria naaberriikides, kuid äh, äh, see meeleheitlike inimeste arv, kes püüavad Euroopasse jõuda, kindlasti äh, avaldab survet äh, ka riikidele, näiteks Maltale, Küprosele, Itaaliale, seda me näeme ka juba praegu. Bül-, Bulgaaria ähm, ja kõik äh, lähemad riigid on kõige enam sellele olukorrale nende puhul on see olukord kõige tõenäo-, tõenäosem, nii et me peame kõik arvestama veelgi suurema saabuvate põgenike arvuga ja kindlasti peaksime me Frontexi ning äh, erinevate rahvusvaheliste äh, organisatsioonide, näiteks pagulaste ülemvoliniku ametiga tihedat koostööd äh, tegema selleks, et anda abi äh, Bulgaariale, Küprosele äh, põgenike vastuvõtmisel. tegemist on Euroopa probleemiga äh, ja kindlasti ei ole vastuseks piiride ähm, sulgemine, barrikadeerumine. selle kriisi ulatus puudutab meid kõiki ja me peame kõik olema valmis vastama solidaarsuse vaimus juba praegu on äh, kasutusele võetud terve rida meetmeid selleks, et äh, rakendada sidusat äh, lähenemist Euroopa Liidu poolt. oleme koos Frontexiga võtnud terve rea meetmeid välispiiride seisukohast ja kui räägime Frontexi Vahemere tegevustest, rändevoogudega tegelemisel, siis me näeme, et agentuuride liikmesriigid on ette valmistamas äh, oma tegevust suurema põgenikevoo olukorras. nüüd äh, liikmesriigid peaksid kindlasti kaaluma enda vahendeid ja seda, kuidas oleks võimalik äh, kogu süsteemi tühe, tõhusust suurendada, äh, kindlasti oleks selleks vajalikud ka suuremad äh, eelarvevahendid ja selleks on kindlasti vaja ka suuremat pagulaste ametirahastust kui me näeme, et veelgi enam saabub põgenikke, siis äh, Frontex peab enda ühisoperatsioone veelgi tõhustama ja on vaja siin ka suuremat panust liikmesriikidelt, äh, ka rahalist panust selleks, et koordineerida neid äh, operatsioone, kuid muidugi on kõigil tegemist piiratud eelarvevahenditega, seda me teame kõik ja kahe tuhande kuuendal aastal äh, Kristi, äh, ma ise tegelesin äh, tsiviilkaitse teemaga praegu, kolleeg Kristiina Georgieva on samuti seda teemat jätkanud, me ei hakka siin uutest vahenditest, uutest organitest, vaid räägime sellest, kuidas paremini kriisidele vastata Eh, humanitaar- ning poliitilistele mm, kriisidele, nii nagu selleks on eh, krii-, eh, Süüria põgenikekriis. ja rääkides Süüria kriisist ja teistest kriisidest selles regioonis, mis kujutavad endast ka te terrori ohtu Euroopa Liidule, et mitmed radikaalsed isikud kes liiguvad Euroopa Liitu, eh, neid on üha rohkem. tegemist on siis äärmuslike rühmitustega, ke-, ke-, kes tegutsevad Rüüs-, Süürias ja kes võivad kasutada enda võrgustikke eh, selleks, et suunata rünnakuid ka lääneriikide, kaasa arvatud Euroopa vastu ja kõik need äh, solidaarsuse näitajad, humanitaarabi, see kõik on muidugi iseenesestmõistetav, kuid samas me peame säilitama ka äh, valvsuse, vaatama seda, kes täpselt reisivad äh, Süüriasse, ähm, selleks, et vältida terroriohtu. nii et seekord nüüd siis vabandan veel kord äh, kolleegide äh, Georgieva ning Malmströmi vahel, see oli komisjoni seisukoht. suur tänu, härra volinik, nüüd me alustame arutelu avalduste kohta, kõigepealt saab sõna Manfred Weber. suur tänu, härra asepresident, lugupeetud nõukogu esindaja, volinik, kallid kolleegid. üheksakümmend kolm tuhat surnut äh, pärast seda, kui Süürias kodusõda puhkes ja ÜRO hindab, et et äh, kaks koma kuus äh, põgenikku on, kaks koma kuus miljonit äh, põgenikku on väljaspool Süüriat ja neli koma kolm miljonit Süüria sees. Liibanon on keelanud ära uute põgenikelaagrite avamise, sellepärast et ta kardab oma riigi stabiilsuse pärast. Egiptus saadab põgenikud tagasi, sellepärast et seal on endalgi sisemised probleemid. Türgi on väga palju ära teinud, Jordaania on väga palju ära teinud. kallid kolleegid, Süüria konflikt on meie lähinaabruses. me tegelikult Küproselt saame vaadata, mis seal toimub ja sellepärast on ka väga tähtis, et me täna seda küsimust siin arutame. kallid kolleegid, meie kõigi jaoks on tähtis, et me kõigepealt pöörduksime võimulolijate poole ja kõikidele nendele, kes väljaspool saavad mõjutada sealset olukorda, ütleksime, et nad peaksid midagi ette võtma. kuid kõige suuremaks probleemiks on põgenike probleem. suur tänu komisjonile, sellepärast et komisjon on palehigis tõesti tööd teinud selleks, et põgenikke aidata. meil Rahvaparteina on ka konkreetsed palved. Euroopa peab nüüd ka tõesti kindlalt oma lubadusi täitma, ma kuulasin siin nõukogu eesistujat, ta, ma kuulsin siin ilusaid sõnu, kuid äh, mitte midagi konkreetset. väga tähtis on, et Euroopa Liidu liikmesriigid tõesti võtaksid ka põgenikke vastu ja, ja ÜRO põgenike Ehm, pagulaste ülemvolinik peaks olema see, kes äh, otsustab, äh, millised äh, põgenikud tulevad. meil on vaja konkreetsemalt paika panna ka rahalised vahendid. täiesti piinlik on see, et me ei ole võimelised praegu oma kohustusi täitma. ja kolmandaks, kallid kolleegid, mõeldes sellele, mis toimus Lampeduusal hoolimata Süüria probleemist tuleb meil mõelda ka selle peale, et me peame piiridel tegema otsuse, et kas tõesti neid inimesi kiusatakse taga või nad lihtsalt otsivad paremat elu. sellepärast äh, ülemkogul tuleks selle küsimusega tegeleda, paika tuleb panna prioriteedid, tegemist ei ole tehnilise küsimusega. küsimus on selles, kas Euroopa näitab, et tal on süda äh, ja sellepärast on tähtis, et nõukogu selle küsimusega ka tegeleks ja et võetaks vastu konkreetsed meetmed põgenike probleemi lahendamiseks. suur tänu ja järgmisena kolleeg Svoboda, palun. Uh, suur tänu, meil, meie fraktsioonis oli meil võimalik rääkida kolme Süüria põgenikuga, üks nendest on palestiinlane, noor naisterahvas, kes rääkis, kui raske oli temal palestiinlasena sellepärast et mitte kõik Araabia riigid ei ole avatud Palestiina põgenike suhtes. ta jõudis Euroopasse laeval, kus sajad inimesed said selle reisi ajal surma. temal oli õnne, tema jõudis Euroopasse. ta rääkis meile ka, et hoolimata piinamistest ja vangistustest Süürias õnnestus tal siiski saada elamisluba Euroopas ja kui ma küsisin, et mida te siis ootate Euroopalt, ütles ta, et me tahame minna koju tagasi, aga äkki te saaksite meid koolitada. ei ole mõtet, et kui meil on jälle rahu, ja siis tulevad Euroopa eksperdid, kes hakkavad uuesti riiki üles ehitama. meie soovime olla need eksperdid, kes hakkavad riiki uuesti üles ehitama ja seda Euroopa Liidu abiga. see on meie ülesanne, mida tuleb täita. jah, tõesti, meil tuleb avada oma piirid äh, piiratud äh, inimeste jaoks teatud ajaks. seda tuleb teha ja nagu volinik ütles, olukord erinevates riikides on erinev. kui te vaatate põgenike numbreid, äh, varjupaigataotlejate numbreid, või ähm, äh, varjupaika saanud inimeste arvu, siis te näete, et osad riigid teevad oma kodutööd korralikult, teised mitte. ja tõesti, mina olin väga pettunud siseministrite äh, nõukogu tulemustest, jälle mingi rakkerühm, meil on vaja midagi ära teha, mitte mingit rakkerühma, me teame, mis on vaja ära teha. meie resolutsioonis on ka kirjas, mis tuleb ära teha olen tõesti nõus härra Weberiga äh, kirjutasin eile härra Van Rompuyle, ütlesin, et pange see küsimus järgmise ülemkogu päevakorda. siin ei ole tegemist mitte ainult siseministrite küsimusega ja ma tean, et on teatud piiranguid, kui tegemist on küsimusega, mis puudutab meid kõiki, kõiki valitsusi, kõiki peaministreid ja nemad peavad oma töö ära tegema ja jällegi, tõesti, meil tuleb põgenikke vastu võtta, kuid äh, asi ei ole mitte ainult selles, et me anname neile mingi koha, kus elada, meil tuleb neile anda võimalus õppida, saada kogemusi, õppida, kuidas demokraatia toimib, kuidas äh, toimib rahu ja kuidas tagada vabadusi. Nad soovivad ilma äh, džihadistideta ja Al-Assadita Süüriat, nad soovivad vaba Süüriat ja neile tuleb anda võimalus selline Süüria üles ehitada oma resolutsioonis kutsume me üles naaberriike, et nad hoiaksid äh, oma piire lahti, Jordaania, Türgi, Liibanon. aga kas meie piirid on lahti? väga tihti mitte, nii et me peaksime ka ise peeglisse vaatama. miks me ei ole loonud turvalisi humanitaarkoridore inimesteks, kes soovivad tulla. miks me ei ole loonud piisavalt äh, ajutisi varjupaiku nendele inimestele, kes soovivad siia tulla selleks, et äh, koolis käia? on tõesti tõsi see, et meil tuleb see julm sõda lõpetada ja keemiliste relvade küsimus on esimeseks sammuks, kuid kõigest esimene samm. ja meil tuleb jätkata oma tööd öö, äh, lepitustöö osas Süürias ja siis on võimalik nendel inimestel tagasi minna. Nad ei soovi siia jääda, aga neile tuleb anda võimalus üles ehitada uus Süüria. nii et töötagem koos selleks, et äh, sellest põgenike tragöödiast oleks võimalik anda inimestele võimalus üles ehitada uus Süüria äh,, haritud Süüria, mis põhineks Euroopa Liidu liikmesriikide kogemustele. aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Verhofstadt. Uh, ma tahan kohe küsida nõukogul ja komisjonilt, et kas nad on nõus sellega, mida parlament on ette pakkunud. Nad on öelnud, et me peaksime eh, organiseerima eh, rahvusvahelise konverentsi sellel teemal ja see on, ettepanek on sees ka meie resolutsioonis ja ma tahaksin vastust arutelu lõpuks, kas komisjon annab oma panuse selle konverentsi eh, organiseerimiseks ning eh, härra Svoboda ning härra Weber olid samuti ühel meelel, et seda konverentsi on vaja eh, korraldada. me ei saa ju niimoodi ütelda, et ei saa ju nii olla, et me ise mitte midagi ette ei võta Saksamaa on andnud viiele tuhandele inimesele ajutise sissepääsu. Rootsi on andnud eh, üle tuhandele inimesele alalise elamisloa, Soomes on samuti natukene elamislubasid antud ja sellega asi piirdubki. Eh, on antud osades liikmesriikides ainult väga vähestele põgenikule ning on väga küüniline, et me ise ei anna eh, õigust Süüria põgenikele oma riikides viibida. me võime ju äh, jõuda kokkuleppele, kuidas põgenike koormust jagada õiglaselt liikmesriikide vahel, nii et äh, ka teised liikmesriigid võtaksid enda peale vastutuse ja teeksid äh, sama, mis on teinud Rootsi ja Saksamaa. ja me peaksime aitama ka Jordaaniat ja Liibanoni, me peame andma neile eelarvest konkreetseid vahendeid ja makrofinantsilisi toetusi, abi selleks, et nad saaksid toime tulla põgenikevooga, vastasel juhul ei ole neil see võimalik. ning lõpetuseks ma leian, et me peaksime ka küsima endalt, kas on vaja ähm, kohaldada ajutist äh, direktiivi, see oleks väga hea äh, ajutine lahendus, nii nagu härra Svoboda juba ütles, et eh, neid Nende põgenike eesmärgiks ei ole pii-, jääda Euroopa Liitu, me saaksime neile anda ajutise kaitse. nii et minu küsimus on väga selge, härra Barnier. ning ähm, sellega ma, sedasama küsin, küsin ka Leedu äh, ministrilt, kas te olete valmis sellist Euroopa humanitaarkonverentsi korraldama, mida soovib parlament, meie ole, soovime seal Äh, osaleda ning samuti äh, peaksime me kaasama rahvusvahelised organisatsioonid ja äh, piirnevad riigid. ning lõpetuseks, härra president, tahaksin lõpetada oma kõne, kõne korral, korrata seda, mis ma juba ütlesin rahvusvahelise kogukonna reageering Süüria tragöödiale on häbiplekk jah, on küll see probleem eh, keemiarelvadega, ma loodan, et see probleem on lahendatud, aga tapatalgud eh, mida viib Assaadi režiim siiamaani läbi. keemiarelvade eh, tõttu on surnud ligi tuhat inimest, kuid kümned tuhanded saavad siiamaani hukka vägivalla tõttu ja meie ei võta mitte midagi Ähm, ette ning äh, kolmekümne aasta pärast nimetatakse meid äh, argpüksideks ajalooraamatutes, aitäh! suur tänu, järgmisena proua Sargentini. Dank u voorzitter. Er zijn heel veel getallen over tafel gegaan vandaag. Aitäh. Siin äh, mainiti siin väga palju numbreid kaks miljonit põgenikku väljaspool Süüriat, neli miljonit äh, äh, Süüria-siseselt. Äh, Euroopa Liit, mida meie siis oleme teinud? meie sulgeme uksed või siis avame neid väga vähe ning me ei suuda veenda liikmesriike põgenikke vastu võtma me peaksime äh, avama oma rahakotid, et, äh, et äh, aidata. kaheksa tuhat on vastu võetud Euroopa Liidus, minu liikmesriik on võtnud, äh, lubanud võt-, vast-, võtta vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal äh, aastal väga vähe põgenikke ning äh, osad liikmesriigid ei ole mitte midagi teinud. Leedu ja Belgia, nad ei ole mitte midagi teinud. meie Leedu eesistuja praegu mainis, mida nad teha soovivad ning veel kord tähendab see seda, et me paneme käe rahakotti ja anname raha, aga sellest on väga vähe. võib-olla ka siis Leedu peaks vastu võtma põgenikke oma riike ning ma paluksin, et midagi konkreetsemalt ette võetaks, kui me midagi teeme ja põgenikke vastu võtma hakkame, siis me saame vaadata silm ka Jordaania äh, Türgi ja teiste naaberriigide elanikele ausalt silma mm, ning äh, saame siis öelda, et ka meie oleme midagi ära teinud Lampeduusa sarnased äh, sündmused äh, hakkavad korduma, kui me mitte midagi ei tee. ja kui on siis tippaeg, siis me teame, et iga päev hukkub inimesi Vahemeres miks me siis ei lubaks nendel inimestel oma koduriikides äh, varjupaika paluda äh, saatkondades? suur tänu, kallis kolleeg härra Köökhop esimees äh, volinik, ma ei usu ühtsesse varjupaigasüsteemi, kuid ma leian kindlasti, et parlament ja kõik liikmesriigid peaksid tegema selleks kõik, et leevendada seda humanitaarkriisi. see põgenike arv, kes on Süüriast äh, lahkunud, äh, on üle mõistuse ning äh, me näeme, et üha enam põgenikest püüab jõuda ka meie randadele. me ei pea abi osutamist muutma õiguslikult siduvaks, kuid peame pigem lähkuma teatud moraalsetest imperatiividest, mis põhinevad Genfi konventsioonil. ja eriti just Lampeduusa sündmuste valguses äh, need sündmused viitavad selgelt otsustele, mis oleks pidanud juba olema varem vastu võetud. meie ülesanne on olla vastus, on olla valmis ja see, seda kindlasti ei ole võimalik saavutada oma pead liiva alla peites. me ei räägi siin ainult Itaalia või Hispaania või Malta probleemist me näeme, kui palju äh, Süüria äh, põgenikke on jõudnud äh, Saksamaale, Rootsi või Ühendkuningriiki. me ei pea rääkima ainult merepiirist, vaid peame tegema enam selleks, et võidelda inimkaubanduse vastu. me peame muutma sõda pidavad riigid vastutustundlikumaks ning eelkõige peame mineviku vigadest õppima. aitäh! suur tänu ja proua Gabriele Zimmer, palun järgmisena härra president, kõigepealt äh, soovin üles näitada austust nende inimeste vastu, kes äh, Lampeduusas aitasid äh, eluohtu sattunud inimesi, isegi kui neid ähvardati karistustega. ja siin on väga tähtis et me kritiseeriksime Itaalia seadusandlust, aga kritiseeriksime ka seda, kuidas liikmesriigid tegutsevad ja mida tehakse Euroopa Liidu tasandil. eilne siseministrite nõukogu oli Euroopa Liidu jaoks suureks häbiplekiks, seda tuleb selgelt välja öelda sellises olukorras, kus tegemist on humanitaarse katastroofiga ja kus Euroopa vastutab äh, ka selle eest, mis toimub ja räägitakse sellest, et Euroopa varjupaigapoliitikas ei ole vaja mitte midagi muuta, siis tegelikult ei ole see mitte see, et me lihtsalt peidaksime pea liiva alla, vaid me lihtsalt ei kanna vastutust, mida me peame kandma. ja ütlen veel kord ning mulle väga meeldis see, mida te ütlesite, härra Veeber. Te esindate kristlikke sotsiaal, CSU-d, kristlikke sotsiaal ähm, Sotsiaalset Liitu ja mulle väga meeldiks, kui Saksamaa koalitsioon hakkaks ka samamoodi mõtlema nagu teie. Te teate väga täpselt, mida Saksamaal öeldakse. olukord on täiesti skandaalne, ei saa öelda lihtsalt et me nõuame ainult rohkem solidaarsust. Need, kes nõuavad lihtsalt ainult rohkem solidaarsust, tegelikult äh, vastutavad ka protestide eest ja äh, varjurünnakute eest varjupaiga äh, taotlejate kodudele Saksamaal nii et tõesti, meil tuleb nüüd tõesti mõelda selle peale, et me korraldaksime konverentsist, kus räägitakse varjupaiga taotlemisest, meil tuleb midagi teha selleks, et põgenikke aidata ja meil tuleb ka varjupaiga poliitika kurssi muuta ning me peaksime ära kasutama kõik võimalused, mis meil on, näiteks ka liikmesriikidel peaks olema võimalus ise midagi ära teha ja nõu et ka riigid, mis asuvad äh, välispiiridel, saaksid lihtsalt omal algatusel põgenikke vastu võtta ja põgenikke aidata. ainult niimoodi äh, suutab Euroopa Liit tagasi võita usaldusväärsuse ja näidata, et ta on ka tõeliselt solidaarne kui siin mängitakse nüüd äh, numbritega, et, et kui palju on vastu võetud põgenikke ja varjupaigataotlejaid ühe miljoni kohta riigis, nii nagu siin toodi näideid Itaalia, Saksamaa kohta, siis tegelikult jätate te täiesti välja need inimesed, kes ei ole kuskil registris kirjas, näiteks Kreekas. ja kui me sellega mängime siin ja ei too välja konkreetseid probleeme, siis tegelikult ei ole meil võimalik aidata Süüriat. siis me võib-olla lihtsalt ütleme, et äh, jah, tunneme kaasa, oleme solidaarsed, aga tegelikult ei ole nende sõnade taga mitte midagi. suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena härra Salafrakos, palun κύριε πρόεδρε η πρώτη αρχική φάση της επιχείρησης για την καταστροφή esimene strateegiline element keemiarelvade hävitamisel on alguse saanud ja see on kindlasti väga märkimisväärne positiivne samm. ma leian, et ettepanek ei oleks pidanud tulema mitte president Putinilt, vaid meilt. me peaksime saama tegutseda võimsa hoovana, sest muidu maksavad meie vigade eest kodanikud, kodanikud Süürias. ÜRO on öelnud, et kaks miljonit sisepõgenikku on Süürias ja kümme tuhat kahest miljonist põgenikust äh, on jõudnud Euroopasse. see on väga väike arv, me peame enam tööd tegema. Kreekas on umbes kolm miljonit äh, äh, põgenikku praegu ja kui me räägime nüüd kümnest tuhandest, siis see on üliväike näitaja ja rändevood tegelikult on palju intensiivsemad Kreekas kui teistes liikmesriikides ja me teame ka, millised olid need traagilised tagajärjed äh, tsiviilelanikkonnale ja siin on väga suur oht ülekandumisele, kriisi ülekandumisele teistesse riikidesse Süüria ümber. nüüd äh, saab härra Stadler veel mitteühinenute nimel sõna härra president, äh, kallid kolleegid, Süüria tragöödia on ka tegelikult vale Süüria poliitika tulemus Euroopa Liidus. meie siin parlamendis aitasime ka sellele kaasa. me liiga vara asusime äh, mässuliste poolele ja tegelikult toetasime sellega terroristlikke võrgustikke. ja need terroristlikud võrgustikud, keda mainis ka härra volinik, vastutavad nende sadade tuhandete põgenike eest, eriti just kristlike vähemuste pärast, kes on sunnitud olnud põgenema. meie oleme ka Austrias Süüria põgenikke vastu võtnud ja kui me kuuleme, mida nad on seal näinud, mida terroristlikud organisatsioonid seal teevad ja, ja rahastavad neid võrgustikke Katar ja Saudi ja Araabia ja kui neid õudsaid jutusid kuulda, siis on täiesti selge, et tegelikult ei vastuta olukorra eest mitte ainult režiim, vaid ka need terroristlikud võrgustikud, mida on toetanud ka läänemaailm ka rikas Araabia maailm, eriti Katar ja Saudi Araabia, kus sissetulek on maailma kõige suurem inimese kohta kogu maailmas midagi ära tegema põgenikega tegelemise osas. Nemad on tegelikult süüdi selles, et asi on läinud nii kaugele. Nemad äh, rahastavad äh, relvatarneid nendele võrgustikele, nad finantseerivad Pakistani, Afganistani äh, terroristlikke võrgustikke, nemad vastutavad selle öö, olukorra eest ja kahjuks pole seda siin resolutsioonis resolutsioonis kirjas, sellest on jube kahju. suur tänu ja nüüd volinik palus, et ta saaks osadele küsimustele kohe vastata, nii et palun, härra Barnier. aitäh, et lubate mul äh, mõned sekundid või minutid sõna võtta juba praegu. Äh, paljud härra äh, Svoboda, härra Verhofstadt, proua Sargentini, härra Kirkhope ja teised puudutasid äh, põgenike küsimust ja rääkisid, et peaks korraldama Euroopa humanitaarkonverentsi sellel teemal. komisjoni vastus on jah, selline konverents ei oleks mitte ainult äh, vajalik äh, praegu, siin oleks võimalik käsitleda mitmeid küsimusi, siin on ka teatud õppetund mida see kriis meie jaoks kujutab. Need riigid, kes on praegu esiliinil põgenike vastuvõtmisel, inimkauplejate vastane võitlus, kes mängivad nende inimeste eludega, kes hukkuvad, kuidas teha kuidas paremini koos tegutseda ja me teame, et me saame seda teha, kui meil on poliitiline tahe ja samuti nende riikide poliitiline ja majanduslik areng, et inimesed ei oleks sunnitud sealt lahkuma. Need on piisavalt tõsised küsimused, et me kõige kõrgemal tasandil kokku tuleksime valitsusjuhtide tasandil koos äh, äh, pagulaste äh, ülemvoliniku äh, ameti esindajaga, nii et jah, vastus on äh, jah komisjoni poolt. suur tänu nende selgete vastute, vastuste eest. võib-olla soovib ka nõukogu sellele hiljem vastata, kuid järgmisena saab sõna proua Mathieu. aitäh, härra president traagilistest sündmustest Lampeduusas äh, Süüria põgenikeni äh, jõudes äh, räägime siin saalis täna rändevoogudest ja peame ütlema, et kriis Süürias ei ole laastav mitte ainult Süüria elanikele, vaid see puudutab ka naaberriike konflikt äh, Süürias on jätkumas ja me näeme, et põgenike arv võib aasta lõpuks suureneda kolme miljonini. teatud äh, riigid äh, kasutavad avatud, nii-öelda avatud uste poliitikat selleks, et Süüria põgenikke võimalikult palju aidata. me näeme, et Euroopa Liit on andnud rahalist abi äh, Süüria naaberriikidele ja kindlasti peame tegema enam selleks, et äh, saavutada, taastada rahu äh, Süürias ning kogu stabiilsus kogu ähm, regioonis. härra volinik, meil on hea meel kuulda teie vastust terve rea parlamendiliikmete palvele, eh, nagu ka härra Weber seda ütles, et on vaja korraldada kõrgetasemeline konverents. meil on väga hea meel, et te sellega nõustuda, kuid meil on tegemist üldisema probleemiga, kuidas üldiselt juhtida rändevoogusid Euroopa Liidus. volinik Malmström on rääkinud sellest, kuidas paremini jaotada Äh, põgenikke Euroopa Liidus ja praegu ütleb, et äh, liikmesriigid ei ole äh, valmis selle teemaga tegelema. loodan, et proua Malmström, kõneleja katkestatakse. proua Guillaume. aitäh, härra president, nagu teiegi kuulsin ära komisjonipoolse seisukoha ning ka komisjonipoolse vastuse küsimustele. me peame tõepoolest tagama selle, et neid küsimusi vaadatakse üldisemalt, need ei ole eraldiseisvad eh, killukesed, meil on vaja üldisemat vastust rändevoogude osas, mis Euroopa suunal liiguvad. ja tahaksin kuulda ka nõukogu poolset vastust äh, meil, see vastus ei peaks olema lihtsalt äh, äh, riikide vastuste kogum, vaid meil oleks vaja tõesti üldiste ja üht, ühe, ühtmeelset, äh, üksmeelset seisukohta Euroopa Liidus kui räägime äh, logistiliselt, logistilisest ning finantsabist äh, äh, Süüria naaberriikidele, siis see ei ole piisav, Euroopa Liit peaks võtma endale vastutuse ka põgenike vastuvõtmisel, kõigi nende vastuvõtmisel, kes soovivad Euroopa Liitu tulla. kui inimesed, kellel kaitset ei ole, kui neil ei oleks võimalust Euroopa Liitu tulla, siis oleksid meie avaldused ainult tühjad sõnad nii et me peame enda vastutust äh, kandma, äh, kindlasti ei tohi me neid, kes meie uksele kopi-, koputavad, ähm, minema saata. ja peame kasutama kõiki võimalusi selleks, äh, et oleks lihtsam humanitaarviisasid taotleda ning äh, peame ka äh, tegelema ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti äh, kaudu sellega, et oleks enam võimalusi äh, Süüria põgenikel ning neil oleks enam võimalusi nende vastuvõtmiseks. suur tänu, proua Vikström, palun. aitäh, härra president, see humanitaarkriis, mis praegu on Süürias toimumas, on võtnud, võtmas äh, tohutuid mõõtmeid eh, ning kõik see, mis seal toimub, annab meile võimaluse näidata, et Euroopa solidaarsus on tõepoolest olemas. kõik me, meie ja kõik liikmesriigid peavad näitama, et nad suudavad aidata kõige haavatavamaid eh, isikuid. üks neljandik pagulasi Liiban-, on, läheb eh, Liibanoni ja Türki. me saame anda kaitset kõikides liikmesriikides. meie Rootsis oleme vastu võtnud äh, sada ühe, äh, tuhat, äh, tuhat üheksasada ning ka teised liikmesriigid järgivad meie eeskirju. aga kui kõik oleksid kaasatud, siis me saaksime aidata saju, sadu tuhandeid isikuid ja teha seda kohe praegu. järgmiseks sammuks oleks kindlasti see, et me korraldame selle äh, tähtsa konverentsi, millest me siin räägime, samal ajal me peame tagama seda, et me võimaldame äh, inimestele kaitset, mis oleks legaalne ja turvaline. näiteks humanitaarviisade andmine ajutistes äh, konsulaarametites. proua Flootre. Euh, aitäh kui äh, Leedu ministril on meile midagi öelda, siis ma hea meelega pühendaksin enda kõneaja teile, sest äh, teie vaikimine praegu äh, on väga märgiliseks meie arutelus. kas te olete seda resolutsiooni üldse lugenud ja kas eilse siseasjade ning justiitsnõukogus ministrid meie ettepanekuid kaalusid, kas äh, nad äh, üldse kaalusid äh, enda seisukohti meie tänases äh, ähm, arutelus. me oleme olukorras kiireloomulise, tegemist on kiireloomulise küsimusega, nii et te peate tõepoolest võtma kiireloomulisi meetmeid äh, Euroopa Liidul on ju terve rida vahendeid, poliitilisi vahendeid ja võimekus olemas koheselt tegutsemiseks ja just äh, sellist äh, vastust äh, on meil ka vaja, palun võtke sõna ja öelge, mida ministrite nõukogu sellest arvab. suur tänu, härra Van Heke. teda ei ole siiski veel kohal, nii et härra Borghezio aitäh, härra president kõigepealt äh, tuleb ületada probleemid äh, Dubliniga, et äh, põgenikke võetakse vastu kõikides riikides, praegu on Saksamaa sellele vastu. inimkaubandusega tegele-, tegelejad, me peame sa-, kaasa, neid ka karistama. ning Gil-, Gilio saare juures toimunud laevaõnnetus on ka üks näide Äh, siin räägite ka nendest riikidest, äh, kes võtavad äh, põgenikke vastu, seal ei mainitud Itaaliat ja see hämmastas mind suuresti. härra Barroso on täna Lampeduusas, väga tore. nagu Francesco ütles, praegune olukord on häbiväärne. mina paluksin, et härra Barroso vaataks, kui ta jõuab sinna Lampeduusale, et ta ei äh, pööraks tähelepanu poliitikutele, kes äh, teevad äh, seal endale kampaaniat. Nad äh, lasevad nüüd ennast siis näha Barroso poolt nende laipade juures. aitäh, proua Neinski. Madame Neinski. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа. Lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. täna räägime me solidaarsusest, see on võtmesõnaks. Süüria põgenike tragöödia paneb proovile Euroopa Liidu solidaarsuse. kõik liikmesriigid peavad vastu võtma põgenikke, mitte ainult need, mis kannatavad põgenike voolu all vastavalt Dublin üks, kaks ja kolm kokkulepetele peavad äh, põgenikke vastu võtma need liikmesriigid, kuhu põgenikud jõuavad. me muutsime aga seadusandlust. meil on võimalik põgenikud liikmesriikide vahel ümber jagada. riikide vastuvõtuvõime on aga erinev. Bulgaaria vastuvõtuvõime ei ole väga kõrge. mõned inimesed Bulgaarias leiavad isegi, et piirid tuleks kinni panna teiseks, meil on vaja rohkem vahendeid nende liikmesriikide jaoks, mis kannatavad põgenikevoolu all. ja neid vahendeid tuleb kasutada selleks, et äh, parandada ähm, äh, piiri äh, korraldust nii, et liikmesriigid jääk-, nii et selleks, et põgenikud jääksid nendesse liikmesriikidesse, kuhu nad jõuavad Bulgaaria on riik, kuhu soovivad jõuda väga paljud põgenikud ja see on suureks ohuks meie riigi sisejulgeolekule. daamid ja härrad, meil tuleb anda täna selge sõnum, me peame jääma solidaarseks. suur tänu ja proua de Kaiser järgmisena. aitäh, härra president. isegi kui Euroopa on valmis oma piire Äh, avama enam, siiski see ei õnnestu. see on täiesti kirjeldamatu. ja selle olukorra võti äh, peitub äh, Süürias miljonid põgenikud, kuus tuhat põgenikku igapäevaselt saabumas Liibanoni äh, see lahendus, lahenduse leidmine on äh, raske, kuid see on kindlasti võimalik. meie äh, saatkond äh, Damaskuses toim-, toimis ja inimesed töötasid seal väga rasketes julgeolekutingimustes ma tahaksin tänada kõiki neid, kes kohapeal tööd tegid. kakskümmend üks eh, MTÜ-d eh, on endiselt Damaskuses eh, tegevad selleks, et abi osutada ja kõik erinevad radikaalsed rühmitused äh, peavad läbirääkimisi äh, selleks, et äh, saavutada, ähm, et saada abi tsiviilelanikkonnale. me teame, et äh, kolm miljonit last pole viimase kolme aasta jooksul Süürias koolis saanud käia. proua Georgieva ütles mulle eile, et ta sai kellelegi enda meeskonnast viisa selleks, et ta saaks Damaskusesse äh, tööle minna, nii et me peame kindlasti oma diplomaatidele andma võimaluse selleks, et humanitaarabi Süürias jätkuks ja diplomaatilisel teel peame töötama kõik äh, lahenduse äh, kasuks. proua Šake. aitäh, äh, kaks ja pool aastat oleme me juba olnud tunnistajaks sõjale Süüria, Süürias. poliitiliselt ja diplomaatiliselt on Euroopa Liit jäänud äh, kõrvaltvaatajaks ning tundub, et tegemist on proksi sõjaga, kui me vaatame seda, mis seal toimub ja vaatame olukorda Lähis-Idas. lahendusi ei ole ning äh, kokkulepe keemiarelvadele ei lahenda praeguseid probleeme ning äh, sisepõgenikke on äh, miljoneid ning nende olukord on murettekitav. Euroopa Liit pakub oma humanitaarabi ja, ja raha ning ma tahaksin õnnitleda Kristelina Georgievat selle eest, kuid me peaksime tegutsema paremini ning olema organiseeritumad ning kaasama kõiki sidusrühmi, nii et oleks näha, et Euroopa Liit on juhtijaks ning Euroopa Liit saaks organiseerida konverentsi. praegusel hetkel tege-, tegeletakse ainult põhivajaduste katmisega ja meditsiinilise abi andmisega. me peaksime rohkem tegema, et Hollandis me võtame eh, umbes kaks tuhat isikut vastu, Liibanon aga võtab eh, iga päev ligi kuus tuhat isikut, suurem osa neist on naised ja lapsed. talv on tulemas ja me ei saa jätta neid inimesi külma kätte, aitäh! suur tänu, proua Tots järgmisena! aitäh, härra president. põgenike äh, arv, kes äh, põgenevad Süüriast, äh, on väga murettekitav. on õige, et olukord Äh, saab praegu parlamendis käsitluse, kuid ma leian, et oluline, et kõik need, kes on pidanud kodunt lahkuma, saaksid ka rahvusvahelise kogukonna kaitse ning on õige, et me ei sekku siseasjadesse, kuid samas on õige ka see, et meil oleks koordineeritud humanitaartegevus. ma olen mures nende pärast, kes äh, siiamaani kannatavad Süürias ning me peaksime äh, võtma arvesse ka Süüria kristlaste küsimuse, kes on äh, väga suur vähemus äh, selles riigis ning tapmised keskenduvad just neile ning mõned džihadistid, terroristlikud rühmitused sunnivad neid ähm, islamiusku astuma ning ma tahaksin Euroop-, ÜRO ülemvoliniku ning voli-, komisjoni voliniku korraldama konverentsi, kus võetakse arvesse ka ja keskendutakse Süüria kristlaste eh, küsimusele. suur tänu ja härra Birker, palun. härra president, härra volinik, kallid kolleegid. Süüria kriisi üks kaotaja on ilmselgelt rahvas. kuus miljonit põgenikku riigi sees kui ka väljaspool Süüriat on selle kriisi tulemuseks. ma olen veendunud, et tõeliseks lahenduseks saab olla ainult poliitiline lahendus. me oleme esimesi samme selle suunas teinud ja ma loodan, et oleme sellel teel edukad. ja seetõttu tuleb kõigepealt vastu võtta lühiajalised meetmed. ma arvan, et on väga tähtis kõigepealt äh, Äh, muuta põgenikelaagrid selliseks, et äh, seal on võimalik ka talv üle elada ja seda inimväärikalt. teiseks on tähtis ja sellepärast toetan ka komisjoni meetmeid äh, taristut koha peal Süüria piiri lähedal parandada meil tuleb ka koole sinna ehitada, sellepärast et suur osa põgenikest on lapsed taristu, veesüsteemid, kanalisatsioon, need on kõik väga tähtsad. ja kolmandaks, väga tähtis on ka Araabia riikidele selgeks teha, et tähtis ei ole mitte ainult see, et eurooplased midagi ära teevad, vaid ka äh, mitte ainult äh, naaberriigid ja eurooplased siin äh, aitama peaksid, vaid ka araabia riigid peaksid rahakotirauad avama. ka nemad peaksid äh, põgenike voolu vastu võtma, arvestades, et tegemist on tihti ka araabia riikidest tulevate põgenikega. ma olen inimestega rääkinud äh, seal kohapeal ja saanud aru, et inimesed tegelikult soovivad jääda jääda kohale, soovivad toetust seal kohal ja seepärast tuleb ka abi tõesti võimalikult sinna piirkonda suunata, selleks et inimestel on võimalik kohe pärast konflikti tagasi koju pöörduda. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Lopez Aguilar, palun suur tänu, härra president. Süüria konfliktialane resolutsioon selle üle hääletatakse parlamendis ja tegemist on üleskutsega Euroopa Liidule kanda vastutust, mis ta on enda õlgadele võtnud. meil tuleb kaitsta Süüria rahvast. me ei soovi mitte ainult kaastunnet, vaid solidaarsust ja me soovime, et ka liikmesriigid oma vastutust kannaksid. ei piisa mitte ainult äh, majanduslikust toetusest äh, naaberriikidele. Euroopa Liit peab tõesti ära kasutama kõik kasutada olevad meetmed. väga tähtis on äh, täpselt äh, vaadata, kuidas ühine varjupaigasüsteem toimib, eriti artikkel kakskümmend viis on tähtis. on tähtis, et humanitaarsetel põhjustel oleks võimalik viisat väljastada ja artikkel viis Schengeni kokkuleppes, seal on ju kirjas, et on võimalik anda äh, teatud aja jooksul äh, teatud ajaks viisat humanitaarsetel põhjustel. peale selle tuleb äh, ka põgenikefondi vahendeid ära kasutada ja peale selle peaksime mõtlema ka selle peale, kas meil on võimalik anda inimestele varjupaika mitte ainult teatud tähtajaks, vaid suisa piiramata tähtajaks. ja tähtis on, et põgenikke ei võtaks vastu mitte ainult Saksamaa ja Rootsi, vaid ka teised liikmesriigid. väga tähtis on ka hoolitseda selle eest, et neid inimesi ei saadetaks tagasi koju. suur tänu, järgmisena proua Tšernaku, palun. suur tänu on täiesti selge, et Süürias toimub räpane sõda, mida peab diktaator ja on rühmitusi, mis soovivad äh, kasutada ära seda olukorda selleks, et enda võimu tugevdada. meil tuleb teha kõik selleks, et leida poliitiline lahendus, see on ainus õige vastus. peale selle tuleb anda majanduslikku abi Süüria naaberriikidele ja kohapeal peaksid Euroopa Liidu ametid seda abi andmist kontrollima, selleks et me saaksime hoolitseda selle eest, et see raha ei läheks kaduma. kolmandaks on väga tähtis, et toimuks Euroopa tasandil konverents, nii nagu volinik mainis ka seda ja ka proua Ashton tuleb sellesse kaasata. ja meil sellel konverentsil tuleb vastu võtta järeldused ka meie varjupaigapoliitika kohta, põgenikepoliitika kohta, kuidas me saame vastutust jagada ja kanda liikmesriikide vahel meil on abiandmise traditsioon kolmandatele riikidele. meil on traditsioon, et me võtame vastu põgenikke kogu maailmast kuid meil on vaja nüüd välja töötada kaasaegne poliitika, mis eh, läheb kaugemale kui Dublin kahe kokkulepe, et me lihtsalt mitte Vahemere riikides ei jagaks põgenikke omavahel ära, vaid saadaksime neid ka kõikidesse teistesse liidu liikmesriikidesse. ainult koostööd tehes on meil võimalik leida ka poliitiline lahendus suur tänu, proua Tšenako ja, ja härra Engel järgmisena. aitäh, härra president, kolm märkust minu poolt, kõik need, kes ütlevad, et eh, naaberriikide piiride avamine eh, annab eh, et see on eeskujuks ka Euroopa Liidule, tegelikult äh, näiteks ka Küpros äh, on selles mõttes äh, naaberriik. kui me nõuame Jordaanialt, Liibanonilt põgenike vastuvõtmist, kuid ise seda ei tee, siis see oleks vahe, vale. teiseks, volinik Barnier ütles paljugi huvitavat, näiteks seda, mis puudutab inimeste ümberasustamist ter-, väga vähe oli neid äh, suuri riike, kes äh, olid äh, valmis põgenikke vastu võtma. tahaksin tänada volinikku ka selle eest, et mainiti non-refoulement põhimõtet. ja lõpetuseks räägiti ka välisvõitlejatest see on tulevaste debattide teemaks. me teame, mis kääritab kogu seda konflikti, need on ju tegelikult Euroopa partnerid, need on riigid nagu näiteks Katar, kes äh, lõikavad kasu sellest konfliktist ja meie peame siis äh, põgenikevooga vastu võtma. Thank you de refugiados procedentes de siria son elevadísimas cerca de dos millones. see kaks miljonit põgenikku süüriast ähm, jordaaniast liibanonis türgis ja iraagis äh, see näitab seda, milline tragöödia selles regioonis praegu ähm, valitseb, sada tuhat inimest on hukkunud väga palju eh, ohvritest ja põgenikest on eh, lapsed ja seetõttu on eh, väga tähtis, et me midagi ette võtaksime. me pakume humanitaarabi Süüriale ja mul on hea meel, et komisjon ütles ka seda, et Euroopa Liit on otsustanud leida lahenduse nendele probleemidele, kuid lisaks abi andmisele peaksime me ka äh, selle konflikti algpõhjuse lahendama, peame lõpetama sõja Süürias nii kiiresti kui võimalik. meil on äh, küll võimalik anda inimestele, põgenikele igasugust abi, kuid me peame veenma rahvusvahelist kogukonda, kuid äh, ka Süüriat ennast äh, selles, et on vaja leida poliitiline lahendus konfliktile, et meil tõepoolest lõpuks toimus see Genf kaks konverents ettepanek USA-lt ja Venemaalt äh, keemiarelva hävitamiseks äh, Süürias peaks olema võimaluseks edasiliikumiseks äh, sõja lõpetamisel. see viib, see kiirendab ka kogu konflikti lahenduse leidmist, see on oluline ka nendele riikidele, kes põgenikke vastu võtavad. Raskurra, palun aitäh. Süüria tragöödiaga äh, oleme ürit-, saanud vältida veelgi hullemat sõda, kuid äh, me ei ole saanud vältida põgenike voogu, kes on palunud varjupaika nii äh, Vahemere maades kui ka Euroopa Liidu maades. Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek on äärmiselt oluline ning äh, ma nõustun sellega täielikult sellepärast, et kõigepealt pannakse äh, paika siin põhimõte, et tegemist on hädaolukorraga ning nõutakse konkreetseid meetmeid. mõned liikmesriigid on teinud rohkemat Euroopa Liidus, Saksamaa, on võtnud vastu neliteist, peaaegu viisteist tuhat varjupaigataotlust, Rootsi peaaegu sama palju ning seega on ülioluline mm, teha kõik see, mis on resolutsioonis paika pandud, nimelt seda, et Süüriast tulnud põgenikud tuleb vastu võtta ning tuleb äh, võtta kasutusele üldine lähenemisviis selleks, et koormus välja, äh, ära jagada liikmesriikide vahel ja aidata liikmeid, kes on, liikmesriike, kes on suurema äh, koormuse all solidaarsust tuleb näidata ning me peame seda kaitsema ilma kõhkluseta. Malta, Kreeka, Itaalia ja ka teised riigid, kes on iga päev rändevoogude surve all ning ei saa üksinda selle koormusega hakkama. aitäh, härra Stier, palun. aitäh, härra president üle kahe miljoni põgeniku, kellest suur osa on lapsed. kuus miljonit inimest on kodutud. Need ei ole ainult äh, statistilised näitajad, vaid inimelud ning Süüria tragöödiat tuleb näha Lampeduusa tragöödia valguses, et Euroopa lõpuks ometi tegutsema hakkaks Euroopa Liidu rändepoliitika on see, millega tuleb edasi minna. härra Milosevici, mis Milosevici äh, režiimi ajal äh, tegutseti väga palju, minu isa oli põgenik ja ma õppisin temalt väga palju põgenikud soovivad tagasi minna oma kodumaale, see peab olema meie poliitikate arutelude keskmes, resolutsioonis on seda punkti väga palju rõhutatud. parlament peab äh, võtma ühendust demokraatlike jõududega Süüria opositsioonis, me peame aitama ja toetama kristlasi ning meie poliitikates peab paika olema, panema, paika pandud olema see, et süürlastel on õigus koju tagasi minna. proua Essaia, palun arvoisa puhemies hyvä komissaari syyriasta lähteneiden yli kahden miljoonan pakolaisen härra president lugupeetud volinik üle kahe miljoni inimese on süüriast põgenenud ja seda koormat peavad põhimõtteliselt koormust äh, kandma Jordaania, Türgi ja Liibanon. Nendel riikidel on abi vaja põgenike aitamiseks. Jordaania suursaadik ühel visiidil suvekuus ütles, et äh, põgenikevoog on tegelikult juba muutunud ohuks Jordaania sisejulgeolekule. humanitaarabi kõrval äh, on nüüd võtnud Euroopa Liidu liikmesriigid mõned põgenikud vastu, põhimõtteliselt naised ja lapsed Saksamaa viis tuhat, Rootsi tuhat viissada ja Rootsi viissada põgenikku, põhiliselt just Süüriast. Nende põgenike programmide kõrval tuleb meil leida ka kaugeleulatuvamaid lahendusi. meil ei ole võimalik nende nii-öelda kvoodipõgenikega äh, probleemi lahendada, meil on vaja tugevamaid meetmeid, inimestel on vaja humanitaarabi ja kaitset. suur tänu! ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni vooruga. kallid kolleegid, ähm, olen saanud viisteist taotlust ähm, ja on väga raske anda teile kõigile sõna. sellepärast anname sõna seitsmele või kaheksale inimesele ja kõigepealt proua Salovjeska, palun. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca proua president ÜRO raporti kohaselt on põgenike arv tõusmas. Süürias enapäev enam kui viis tuhat inimest ületavad Süüria piiri ja see on suureks probleemiks regiooni riikidele, kes on põhiliseks vastuvõtu riikideks. me Bulgaaria on äh, kaevanud ähm, massilise Süüria põgenike sissevoolu üle, kuid äh, tegelikult see põgenike arv on veelgi suurem, näiteks Liibanonis äh, seitsesada tuhat me ei peaks äh, seda regiooni veelgi enam destabiliseerima ainult äh, osa liikmesriikid, Euroopa Liidu liikmesriikidest on nõus abistama, ma tean, kõigil on eelarvelisi probleeme, kuid ma pean ütlema, need probleemid on väiksemad kui Süüria inimeste probleemid. härra Kosta, palun, proua Kosta, palun. Yes, aitäh, president siin Euroopas peame mõtlema selle üle, mida tähendab solidaarsus. Süüria äh, kriis ei, olukord ei äh, muutu ka pärast kokkulepet keemiarelvade suhtes. Euroopa Liit peab võtma rolli, äh, liidri rolli selleks, et läbi viia poliitikat, mida nõutakse teistelt põgenike küsimus on Euroopa küsimus, ei ole ainult üksikute liikmesriikide ähm, probleem. mulle tundub, et on väga õige see, mis ütles härra Barnier, et äh, korraldatakse Euroopa humanitaarkonverents, äh, sest meil on vaja rääkida institutsioonidega, aga ka vabaühendustega ning kodanikuühiskonna esindajatega. meil on vaja ka Äh, ülemkogu, mis oleks pühendatud sellele teemale, selleks et me võtaksime arutelu alla Euroopa poliitilise ja diplomaatilise äh, küsimuse. me peame vaatama üle Dublini, Dublini kaks määrus äh, varjupaiga taotlemise nimelt nimelt selle, et ei ole võimalik varjupaika taotleda saatkondades oma koduriigis, vaid peab minema konkreetsesse liikmesriiki direktiiv, mis äh, räägib äh, inimkaubandusest, seal on mainitud see, et äh, salakaubaveoga tegelevad kurjategijad ning tegemist peab olema kriminaliseerimisega. proua Keller suur tänu, üle kahe miljoni inimese on juba pidanud äh, Süüriast äh, lahkuma. Euroopa on kaheksa tuhat inimest vastu võtnud, kaheksa tuhat kahe miljoni vastu. see ei ole mitte midagi muud kui üks küüniline kurbmäng. meil on vaja korralikku vastuvõtuprogrammi ja korralike numbritega. kui me Süüria naaberriikidele ütleme, et nad peaksid oma piirid lahti hoidma, siis peaksime me ka ise oma piirid lahti tegema ja peaksime võimaldama ka legaalselt äh, humanitaarviisaga Euroopasse jõuda. me peaksime lõpus ka ise midagi ära tegema, selle asemel, et teiste peale näpuga näidata. meil on võimalik praegu midagi ära teha, me saame inimesi aidata ja meil ei ole vaja oodata siin ÜRO mandaati. me saame praegusel hetkel konkreetselt midagi ära teha, siin ei ole mõtet äh, vastutust Süüria naaberriikidele veeretada. suur tänu. härra Murphy. Mr President, the UNHCR has stated that Syria Ehm, ülem, pagulaste ülemvolinik äh, on äh, kirja, kirjeldanud äh, seda katastroofi kui verejooksu, enam kui kaks miljonit on riigist põgenenud, enam kui kaks miljonit on sisepagulased enam kui kümme miljonit äh, inimest, pool elanikkonnast vajavad humanitaarabi, see näitab äh, seda, et äh, inimesed ei saa loota ei Assadile ega ka mässuliste juhtidele Euroopa Liit tervitab küll naaberriikide poolt uste avamist põgunik-, põgu-, pagu-, põgenikele, kuid meie ise muudkui aga tugevdame oma piire. me räägime siin ainult kahekümne seitsme sendi, eurosendi kulutamisest päevast abivajajatele, meil on vaja palju suuremaid vahendusi, vahendeid selleks, et kõigile haridus, peavari pakkuda, aitäh härra Grzyb, palun järgmisena. täna räägime me humanitaarkatastroofist eh, Süürias. ÜRO Julgeolekunõukogu on eh, venitanud eh, sellele konfliktile lahenduse leidmisega enam kui sada tuhat süürlast on elu kaotanud, miljonid on sisepagulased, ülejäänud kaks miljonit on lahkunud Süüriast ja vajavad abi. meil äh, on vaja abi ka äh, usu, vähemuste abistamiseks, kaasa arvatud kristlaste abistamiseks. näeme ka mitte Süüria terrorirühmitused on äh, aktiivselt tegutsemas Süür-, Süürias ning destabiliseerimas olukorda. Euroopa Liidu äh, abi, finantsabi ei ole piisav, kuid eelkõige vajavad äh, Süüria elanikud rahu, õigusriigi põhimõtete taastamist. Anna Gomes, palun. For miks, mis peaks olema Frontexi ja teiste Euroopa Liidu agentuuride prioriteediks? inimeste elude päästmine või inimeste tagasitõrjumine? milline on täpselt äh, siis härra Barroso prioriteet kõikide nende laipade keskel Lampeduusas? kas meil on vaja ühtset äh, varjupaiga ja rändepoliitikat? kõik need meetmed on määratud läbikukkumisele. Euroopa liit peaks kasutama Süüria režiimi külmutatud vahendeid selleks, et aidata pagulasi Sü. kui oleks võimalik paremini, selleks, et paremini toetada sisepagulasi Süürias, meil on vaja ka suuremat kohalolu eh, Süürias, peame vältima džihad, džihadi eh, eh, rühmituse ja korruptsiooni äh, mõju meie abi jõudmisel abivajajatele. härra Stojanov. suur tänu, proua president, me räägime täna meetmetest põgenike jaoks. kas, kallid kolleegid, teie olete siin kuulnud mõnda meedet, kas keegi teist on siin mõnda meedet meennud, maininud? mina küll ei kuulnud ühte, ühestki meetmest mitte midagi. me räägime siin ümber palava pudru ringi, samal ajal aga jõuavad sajad põgenikud Türki ja Bulgaariasse. Teil on väga raske praegusel hetkel väita, et Euroopa Euroopa äh, Liidus on kõige rohkem põgenikke siiamaani vastu võtnud Bulgaaria. Te olete selle nagu täiesti ära unustanud. Bulgaaria on olnud äh, viimane liikmesriik, mis on äh, sattunud islami terrori ohvriks. meil toimus suur terrorirünnak, selle olete teie ära unustanud. sellel ajal, kui teie siin räägite konverentsidest, kasutate ainult tingivat kõneviisi, võetakse vastu Bulgaarias äh, põgenikke ja me kulutame iga päev iga põgeniku kohta kuussada eurot ja samal ajal on meil keskmine pension kaheksakümmend eurot ja ma ei taha siin mitte mingeid leinaseisakaid nendes küsimustes. härra Landsbergis proua president, härra volinik, Süüria kodusõda on midagi äh, äh, täiesti erakordset äh, ning seda võib võrdsu-, võrdsustada Saddam Husseini kuritegudega tema rahva vastu. keemilised relvad elimineeritakse aasta jooksul, kuid ei räägita midagi tapjate endi elimineerimisest. me peame Äh, arvesse võtma ka seda ohtu, mis endiselt äh, tsiviilelanikkonda varitseb. Süüria inimsusevastased kuriteod, nendest ei ole piisavalt räägitud, me räägime siin ju äh, sõjakurjategijatest, me räägime ainult põgenikevoost, ja me ei peaks siin kasutama ainult Euroopa Liidu humanitaarabi, vaid äh, peaksime rääkima ka rahvusvahelise kohtu kasutamisest. Richard Howitt. ja Richard Howitt on viimane kõneleja. Three things said by the Syrian refugee Süüria põgenike esindajad ütlesid eile kolme asja, nad ütlesid, me ei usu enam rahvusvahelist kogukonda, me oleme suremas nälga, meil ei ole juurdepääsu ravimitele ja kui uuesti piirid avatakse, siis me oleks esimesed, kes riiki tagasi pöörduvad. ja me oleme palju rääkinud sellest, et Euroopa peab üles näitama solidaarsust ja ka G kahekümne eh, kohtumisel Briti peaminister rääkis eh, sedasama. kuid eh, hiljutised protestid Süüria põgenike poolt, kes püüdsid läbi Prantsusmaa Ühendkuningriigi jõuda, siis ütlesid võimud, et see on Prantsuse võimude vastutusalas, ma ei tea, millisest solidaarsusest me siis räägime kui kuuskümmend protsenti pagulastest võtavad vastu kaks riiki ja see ja üks nendest riikidest ei ole ja ükski kumbki nendest riikidest ei ole kindlasti minu enda koduriik aitäh ja nüüd annaksin sõna volinik Michel Barnier, Barnier'le. aitäh, proua president. tahaksin tänada kõiki küsimuste, sõnavõttude, ettepanekute eest, arvestades selle teema tõsidust. lisaks sellele, mida ma juba ennem ütlesin, vastusena teie üleskutsele korraldada eh, kõrgetasemeline konverents ja lisaks sellele on mul veel mõned vastused. härra Weber, proua Sargentini rääkisid numbritest. ma võin äh, rääkida kõige pädevamatest äh, numbritest, mis äh, on siis pagulaste ülemvoliniku ameti omad. kogu, me räägime kahest tuhandest ümberasumisest Euroopa Liitu ning kümnest tuhandest taotlusest asuda Euroopa Liitu ja osa Euroopa Liidu riike vastas ka positiivselt sellele taotlusele. nii et need on need arvud, mis meie käsutuses äh, on ja mis äh, on äh, siis kõige paremad selleks, et vajadusi hinnata. nüüd härra Aguilar rääkis humanitaarviisadest me oleme kasutanud äh, humanitaarviisasid äh, vägagi avatult, kuid äh, see on siiski iga riigi suveräänse, suveräänne otsus, kas neid viisasid väljastada või mitte, see on ka tundlik teema ja selline humanitaarabi teemaline ko-, konverents oleks kasulik ka sellepärast, et äh, kui tegemist on küll äh, suveräänsete otsustega, mis põhinevad riikide poliitikal ja poliitiline olukord ei ole sugugi äh, lihtne, näeme populismi tõusu mitmetes riikides, lisaks humanitaarteemadele me peaksime siiski selle debati muutma mitmepoolsemaks, et kõik võtaksid selles vastutuse et igaüks äh, ei seisaks äh, mitte ainult äh, enda eest, vaid arvestaks ka ühiseid vajadusi. toodi siin välja ka nende riikide erivajadused, kes on nii-öelda esiliinil, Küpros, Kreeka, Bulgaaria, Itaalia, arvestades ka eelmise nädala sündmusi, nendel riikidel on tõepoolest vaja lisavahendeid ja tehnilisi vahendeid selleks, et vajadustele vastata, nii nagu ütles ka proua Janaku äh, härra Salavrakos, äh, Kreeka kohta kogu see äh, varjupaigasüsteem peaks muutuma tugevamaks ja me ei peaks üldse rääkima siin ainult tehnilisest finantsabist, vaid minema kaugemale, proua Guillaume rääkis sellest, et on vaja enam raha, seda ütlesin ka ise teile, rahvasaadikud. ja kahjuks pean ütlema, et kahe tuhande, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaoks ei ole enam vabu vahendeid, me oleme juba mm, kõik vahendid ammendanud. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta osas mm, peame lähtuma ka eelarvepiirangutest, mida te ise tunnete paremini kui keegi teine. nii et äh, see konverents, mida te mainisite, ka selles valguses on äh, oluline, et arutada neid teemasid. Äh. nüüd rääkides sellest, mida ütles proua de Kaiser ma kindlasti tänan äh, Lampedusa linnapead ja kõiki Lampedusa elanike solidaarsuse eest, nad ei olnud ainsad. terve rida inimesi on teinud suurepärast tööd äh, rambivalgusest äh, väljaspool. kõik see töö, mida teevad ka Euroopa Liidu ametnikud, ÜRO ametnikud Beirutis, Damaskuses, mida teevad MTÜ-d kui me räägime kahest miljardist eurost, mida me oleme kasutanud Süürias ja selle ümbruskonnas, nelikümmend neli protsenti läheb sellest Süüriasse, kuidas seda siis kasutatakse? seda suunatakse just läbi ähm, vabaühenduste ja tõepoolest nende elu on tihti elus, ohus nende inimeste, kes seal kohapeal tööd teevad. ja see katastroof äh, äh, Süürias äh, vajab vastust, vajab lahendust, igaüks ei pea seisma mitte ainult enda eest, peab olema Euroopa ülene vastus. me peame kasutama kõiki mõõtmeid, kõiki vahendeid, mis meie kasutuses on, humanitaarabi, toetus nendele riikidele, kes on nii-öelda eesliinil inimkaubanduse vastane võitlus, terrorismi vastane võitlus, arenguabi, veel teisedki küsimused, näiteks äh, pagulaste vastuvõtutingimused, äh, äh, viia need heale tasemele, mis vastaks Euroopa standarditele. nii et tegemist on tõepoolest vägagi tõsise teemaga, ja arutelu toimub kõikides meie liikmesriikides ja meil on vaja ka üle-euroopalist debatti, et ei oleks meil tegemist konkureerivate debattidega, nii et suur tänu teile selle ettepaneku eest. aitäh, härra volinik ja nüüd äh, äh, aseminister Leškevitšus, Vitautas Leškevitšus äh, nõukogu nimel, palun president, president, äh, härra volinik, äh, parlamendiliikmed, ma olen väga tänulik, et sain osaleda sellel arutelul, mis siin täna aset leiab. liikmesriigid äh, ja Euroopa Liit on väga palju teinud, võttes arvesse praeguse, praegust olukorda selleks, et aidata Süüria elanikke, kuid mõistagi ei pea me endaga rahule jääma kaks koma üks miljonit süürlast on läbi elanud traumaati-, dramaatilise või traumaatilise süü-, kogemuse ning äh, selle aasta lõpuks äh, põgeneb riigist veel äh, umbes miljon isikut ning me ei tea, milliseks arv võib kujuneda kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. mõistagi parim moodus, kuidas nende inimeste kannatusi vältida, on see, et Äh, tegeleda nende põhjustega, miks nad äh, põgenevad riigist ning äh, rahulepe oleks kõige parem lahendus. tahan rõhutada siinkohal, et Leedu eesistuja on algusest peale, eesistumise esimesest päevast peale väga aktiivselt olnud äh, küsimuse lahendamisse kaasatud. Vilniuse avaldus, millega me tulime välja eelmisel kuul, on väga heaks näiteks selle, äh, selle kohta, milline on Euroopa ühine meede lahenduse leidmiseks. Leedu eesistuja teeb aktiivselt ka edaspidi koostööd äh, kõrge esindajaga ja äh, Euroopa Komisjoni asepresidendiga ning teiste osalis, osapooltega selleks, et Süürias rahu tagada ning ka kogu piirkonnas võitlus aga käib edasi ja me peame kasutama kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses Äh, tagamaks seda, et rahvusvahelist humanitaarpõhimõtteid äh, järgitakse, nulltolerants peab äh, olema kasutatud tapmise, piinamise puhul, eriti laste puhul ning samuti ka soopõhise vägivalla puhul, mis on, sest naised ja lapsed on ju kõige haavatavamad elanike grupid. kõik osapooled peavad tagama äh, humanitaartöötajate turvalisuse ning ka meditsiinitöötajate turvalisuse. meditsiinivahenditele ligipääs, äh, kiirabidele ning ka haiglatele ligipääs on ülioluline. Süüria peaks andma load humanitaaroperatsioonide läbiviimiseks kogu riigis ning humanitaartöötajatele peab olema tagatud ligipääs, et nad saaksid aidata Süüria äh, elanikke, kasutades kõiki võimalikke ligipääsuteid, mis on vajalikud koostöö läbiviimiseks. Euroopa Liidu poolt on meil vaja toetada süürlasi ning koordineerida humanitaaroperatsioone, peame tagama operatsioonide tõhususe ning abi toimimise see on võtmeküsimuseks, võtmes arvesse selle probleemi kiireloomulisust. me peame jõudma nende eesmärkideni. loodetavasti põgenike arvu, arv kasvab aeglasemalt, kui praegu on ennustatud ja võib-olla nad siis võib-olla kunagi tulevikus hakkavad jälle tõusma mis äh, puudutab konkreetseid ettepanekuid, mis siin kõlasid härra Verhofstadilt, humanitaarkonverentsi korraldamiseks, nagu parlamendi resolutsioonis mainitakse, siis äh, ma tervitan päris kindlasti seda ettepanekut. lisaks ma tervitan komisjonipoolset äh, positiivset vastukaja ning eesistuja on valmis äh, selle teema puhul koostööd tegema komisjoniga, kellega me jagame vastutust antud küsimuses, aga konverentsist ei piisa. Euroopa Liit peab tegema koostööd nii Venemaa kui ka teiste globaalsete tegel-, tegijatega Süüria konflikti lahendamiseks. Nendel kõikidel peab olema ühine vastutus selleks, et humanitaarprobleemid, eh, probleemidele Süürias lahendus leida. ning ma kasutan praegu võimalust ja väljendan oma tänulikkust eh, härra Egelarile ja ka kogu Euroopa Parlamendile teie vajaliku ja ajakohastatud õigeaegse resolutsiooni esitamise eest. mina usun, et, et teie oma ühiste jõupingutuste abil ja ühise seisukoha abil ähm, saab aidata Euroopa inimesi, et me meetmete abil jõuame kauaoodatud lahenduseni suur tänu härra Leskevitšus, kolleegid, sellega on arutelu ammendunud, oleme saanud ühe resolutsiooni ettepaneku ning hääletame täna üksteist kolmkümmend. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on